Let's resume the, the meeting I.... jätkame koosolekut. tänan siin kahte kolleegi, mina ise kolmas. So we have um, we now come arutame siis Ahveti arvamusi, mis puudutavad eelarve täitmisele heakskiitu andmist eelarve aastal kaks tuhat kaheksateist Euroopa Välisteenistus ja Euroopa Komisjon. nagu ikka, teeme, teen ettepaneku, et arutame seda ühiselt sissejuhatuseks, mis puudutab äh, Ahveti heakskiiduga keerukas ülesanne hinnata, kuidas Euroopa Liidu vahendeid kulutatakse, samal ajal peaksime liigset lihtsustamist vältima ja seda, et me ei võta arvesse välistegevuse spetsiifikat, seepärast mul on hea meel, et härra Meimarakis, meie raportöör, on lähenenud väga tasakaalustatult, osutanud äh, mõnedele olulistele murekohtadele, kuid asetab need siiski konteksti, konteksti, nii et pikemalt viivitamata teen talle ettepaneku tutvustada tema arvamuse projekte. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Suur aitäh, kolleegid. alustuseks tahaksin tänada sekretäriaati, kõiki neid, kes mind abistasid nende arvamuste koostamisel. tahan tänada ka Euroopa Kontrollikoda suurepärase raporti eest. Euroopa Liit täna peab hakkama saama suurte väljakutsetega välispoliitika alal. seega on äärmiselt vajalik olla ühtsed ja olla globaalsel tasandil mõjukad, et me saaksime võtta selgeid seisukohti. rääkides väiksematest riikidest, keda ka mina esindan tahan öelda, et ka meie tahame olla kaasatud. ka meie tahame, et meie huve kaitstaks. peame tegelema järjest rohkemate ülesannetega ja see kõik vajab rahastamist. seepärast Euroopa Kohtu panus oligi nii vajalik peame esindama oma valijate huve, seega meil on suur vastutus. peame tagama selle, et Euroopa maksumaksjale oleks tagatud läbipaistvus ja ühtlasi head tulemused, kaasa arvatud vabaühendustele rahvusvahelised organisatsioonid peavad kontrollikojale edastama kõik eh, vajalikud dokumendid. ma tean, et eh, meil saab olema viljakas koostöö variraportööridega ja ülejäänud komisjoniga, aitäh! Thank you very much! suur aitäh! vaatan ringi kolleeg Andrulakis. head kolleegid, teen lühidalt. ma arvan, et kolleegi poolt tehtud töö on suurepärane. on mõned väga olulised punktid. kaks tuhat kaheksateist eelarve täitmisele heakskiidu andmisel ja mainiksin kahte vabaühenduste rahastamine, siin on väga tähtis rõhutada, et üldiselt neil ei ole probleeme läbipaistvusega, välja arvatud nende puhul, mida rahastatakse läbi ÜRO. ja selles osas peame pöörduma Euroopa Komisjoni poole. komisjon peab äh, tekitama raamistiku selleks, et olukord paraneks eriti mis puudutab EAS-i, Euroopa välisteenistust, nõustun sellega, mida raportöör just ütles. peame tugevdama välisteenistust nii personali mõttes inimestega, kes ei esinda lihtsalt äh, liikmesriike, vaid kes on ka päriselt töötanud nendes äh, rahvusvahelistes organisatsioonides ma olen kindel, et tänu meie raportööri kogemustele, kes ta esindab Kreetat ja nüüd on Brüsselis, me kindlasti saame soovitud tulemused. Thank you very much. suur tänu. kui Kreeta eripära on nende teemadega hakkama saamine, see on huvitav uus info kas on veel eh, variraportööre, kes sooviksid sõna, ma ei näe rohkem kedagi. kas te sooviksite vastata nendele sõbralikele sõnadele või jätta see sinnapaika? kui eh, rohkem sõnasoovijaid ei ole Äh, siis saame mõttevahetuse lõpetada. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes detsember kell üksteist hommikul. päevakorrapunkt kaheksateist, muud küsimused. kas keegi soovib tõstatada muid küsimusi? Äh, ei ole selliseid küsimusi, järgmised koosolekud seega kuueteistkümnendal detsembril kell üheksateist null null Strasbourgis ja edasi uuel aastal, kahekümnendal jaanuaril kell viisteist null null ja kahekümne esimese jaanuari hommikul ja pärastlõunal ja,. jah, jah, härra esimees. Thank you, Mr President. aitäh, härra esimees. Iraanis viimastel päevadel on tekkinud dramaatiline olukord ja see on muutunud järjest vägivaldsemaks. võib-olla järgmisel nädalal võiksime pisut arutada Iraani küsimust koos mm, teenistusega, kes võib täiendavat infot anda. hetkel üle seitsmesaja viiekümne inimese on tapetud, üle kaheteist tuhande on haavatud ja arreteeritud Also according to my knowledge. jah, ka minule teadaolevalt need arvud paraku vastavad tõele. režiim on muutunud järjest repressiivsemaks meeleavalduste tõttu, mis on nüüd äh, laialt levinud. Äh, edastan selle info sekretariaadile ja juhatusele. vaatame, millal saaksime korraldada Äh, selle arutelu. võib-olla saaksime Iraani teemat arutada, mitte ainult neid sündmusi, vaid räägiksime ka regionaalsest kontekstist. Jeemen, Süüria, Liibanon, need meeleavaldused leiavad Iraani asi on keerulisem, aga teie otsustate. Iraani kindlasti tuleks arutada, ma arvan. aitäh selle sõnavõtu eest ja kui rohkem märkusi ei ole, siis äh, lõpetan koosoleku, tänan kõiki ja tõlke nende väärtusliku töö eest ja istung on lõppenud.